keskkonnatingimustega. suur tänu, kallid kolleegid, sellega on see väga huvitav äh, arutelu lõpule jõudnud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine suuline küsimus äh, komisjonile eksitavate ärikataloogide kohta ning alustagem siis kõigepealt küsimuse esitajast, härra Pusutilist, kellel on kaks minutit. Uh... suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, volinik, äh, kaks ja pool aastat tagasi ma esitasin täiskogule raporti eksitavate mm, kataloogiaettevõtete kohta ning meie järeldus on selge. tegemist on tõsise probleemiga taoliste eksitavate ärikataloogide puhul. kümned tuhanded meie väikestest ettevõtetest, vabatahtlikest organisatsioonidest ning isegi heata-, tegevuslikest äh, organisatsioonidest langevad taolist äh, te, taolise tegevuse äh, ohvriks. meil on vaja ühtset lähenemist selleks, et lõpp teha eksitavatele häritavadele. kaks ja pool aastat hiljem aga kahjuks oleme me jällegi siin täiskogul ja arutame sedasama teemat, seda seetõttu, et ei ole olnud arenguid eksitavate ärikataloogide vastases võitluses ning ma tahaksin selgitada, millest me räägime. põhimõtteliselt me räägime sellest, et eksitavad ärikataloogid saadavad välja selliseid vorme, kus palutakse inimestele ajakohastada oma äh, andmed ning äh, selle eest saadakse tasuda juurdepääs ärikataloogidele. esmalt ei nõuta mingeid makseid, mingit tasu sellise vormi täitmise eest. küll aga pärast vormi esitamist ohvrid saavad kirja, mille kohaselt nõutakse neilt tuhande eurost tasu iga aasta ja seda kolme aasta vältel. ja kui nad ei maksa, siis selle tulemusena äh, eksitavad ärikataloogid põhimõtteliselt asuvad neid äh, taga kiusama, helistavad neile, ähvardavad kohtusse kaebamisega ning saadavad kaela võla sissenõudjad. kõige hullem on siin see, et taoline ebaseaduslik äh, tegevus äh, leiab aset li-, mitme liikmesriigi võimude silme all, kes on teadlikud sellest ning kes ei ole midagi ette võtnud, et sellele lõpu teha. E, Euroopa City Guide, Euroopa mm, ärikataloogid ning erinevad muud kataloogid endiselt mm, tegutsevad komisjon on teada andnud, et taolised eksitavad äritavad on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, aga siiani ei ole tehtud äh, piisavalt midagi selleks, et sellele lõpp teha ja seetõttu me siin ka täna oleme, suur aitäh! suur aitäh, härra Pusutil ja sõna on nüüd äh, proua Korholal kaks ja pool minutit. suur aitäh! võttes arvesse, kuivõrd palju on kaebusi esitatud eksitavate ärikataloogide kohta, näitab, et tegemist on tõsise probleemiga VKE-dele. tegemist on siin sellega, et saadakse, et põhjustatakse rahalist kahju ning äh, ähvardatakse äh, väikeettevõtteid. kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kaheksa esitati ligikaudu neliteist tuhat kaebust ning endiselt äh, saadakse kaebekirju meil on hulga raskusi taoliste tavade väljaselgitamisega ning see omakorda kahjustab siseturgu. eksitavad äritavad on vastuolus võrdleva reklaami, eksitava reklaami direktiivide sätetega. meil ei ole aga piisavalt ka õiguskaitsevahendeid. IKO komisjon on pädev selles küsimuses ning hiljuti Hollandi võimudega on seda küsimust ka arutatud eh, ning eh, arutatud on mm, ärikataloogi eh, ettevõtte tegevust Hollandis. tihtilugu tunnevad liikmesriigid muret eelkõige selle üle, mis nende oma territooriumil toimub. võttes arvesse ka seda, et tegemist on ülepiirilise küsimusega, oleks vaja rohkem koostööd ning rohkem mm, jõustamist võitlemaks eksitavate äritavad vastu. komisjon peaks samuti aktiivsemalt äh, tegutsema ning äh, liikmesriikidega koos tagama parema piiriülese jõustamise ning looma Euroopa äh, võrgustiku, mis kaasa aitaks samuti oleks vaja tõsiseid ning heidutavaid meetmeid eksitavate äritavade vastu ning see peaks võimaldama lõpetada taoliste eksitavate ärikataloogide tegevuse ning karistama peaks neid, kes on süüdi. võrdleva reklaami, eksitava reklaami direktiivi äh, osas tuleks tagada, et äh, eelkõige seistakse äh, tarbijate kaitse eest. jaemüügisektoris tuleks äh, kõikide äh, nii eksitava kui võrdleva reklaami osas kehtestada samad eeskirjad. väga oluline on aidata ka ettevõtetel võidelda pettuse vastu, parandada nende juurdepääsu infole ning tõsta nende teadlikkust ma tahaksin küsida komisjonilt, milliseid takistusi praegu on selleks, et liikmesriikide võimud ei tugevda piiriülest võitlust eksitavate äritavade vastu. suur aitäh ning härra Oettinger, palun komisjoni nimel. frau präsidentin meine damen und herren abgeordneten! suur aitäh teile proua president daamid ja härrad komisjon jagab parlamendi muret ja jagab ka parlamendi seisukohti tõepoolest on olemas eksitavaid ärikataloge ja paljud sellised kataloogipidajad on väga problemaatilised ettevõtted kolm aastat tagasi korraldasime me uuringu. korraldasime küsitluse, millele vastasid tuhanded inimesed, kuid need tuhanded on tegelikult ainult jäämäe veepealne tipp. Need inimesed arvasid, et nad on petta saanud, kuid tegelike ohvrite arv on ilmselt mitu korda suurem. proua Reding, minu kolleeg kogub äh, praegu ka ise teavet selleks, et kindlaks määrata, kui suur on see probleem tegelikult. ma tahaksin omalt poolt rõhutada, et selline ebaseaduslike äh, kataloogide pidamine on äh, kahe tuhande kuuenda aasta direktiivi mõjualas ja see direktiiv puudutab eksitavat ja võrdlevat reklaami direktiiv number sada neliteist aastast kaks tuhat kuus ning liikmesriigid peavad sellega arvestama, kuid sellest hoolimata on olemas mitmeid äh, eksitavaid tavasid, mitmed ettevõtted äh, käituvad ebaausal moel, aga teevad seda nii osavalt, et neid on väga raske kohtu alla anda. proua Reding kavatseb selle probleemiga võidelda ja selle lõplikult välja juurida. aasta lõpus antakse välja teatis, äh, kus räägitakse sellest, mismoodi äh, praegu rakendatakse olemasolevat eksite ja võrdlema, võrdleva reklaami direktiivi aastast kaks tuhat kuus ning lisaks sellele vaadatakse, millised on edasised võimalused äh, teha koostööd selles valdkonnas. Te saate sellest tööst kindlasti ka teada, me kanname sellest ette, me eeldame, et me saavutame suurt edu ja suudame siis täpsemalt sõnastada, millised on eksistavad ta-, eksitavad tavad ja me vaatame ka, kuidas liikmesriigid omavahel koostööd teevad ja milline on töö piiriüleste juhtumitega. kodanikud ja ettevõtted peaksid eksitavatest tavadest rohkem teadma. avalikkus peaks olema nendest probleemidest paremini teadlik, rohkem teadlik ja see teatis, mille Euroopa Komisjon esitab, on mm, planeeritud selliselt, et mm, liikmesriigid kõigepealt teatavad meile, millised eksitavad tavad neil on ning maikuu lõpus oli meil ka konverents, kuhu tulid erinevate liikmesriikide, sidusrühmade ja ettevõtete esindajad. sellel konverentsil vaatasime me, millised on, vaatasime me, millised on erinevate piiriüleste ärikataloogide töötavad. me leidsime, et mõne liikmesriigi asutused, et mõned liikmesriikide asutused peaksid tegema rohkem piiriülest koostööd ja peaksid seda tegema regulaarselt. seda kõike öeldakse ka komisjoni teatises, mis tuleb kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus tegemist on kiireloomulise küsimusega seda ka meie jaoks ja seetõttu me soovime vastu võtta sobilikud meetmed esimesel võimalusel. Need, kes on olnud ohvri rollis, peaksid selles koostöös samuti osalema mingil sobival viisil, kuid meil on vaja aega, et välja töötada, milline see sobiv viis on. peame kõigepealt hindama praegust olukorda, siis hindama kõikide poolt ja vastuargumente ja seejärel planeerib komisjon edasisi meetmeid selleks, et ära hoida tulevast piiriülest ebaausat kauplemistava või tava andmeid kataloogidesse paigutada, suur aitäh! suur aitäh, härra volinik! kallid kolleegid, nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega, me oleme juba tegelikult äh, ajast maha jäänud päevakorra läbivaatamisel, nii et palun pidage oma kõneajast kinni, vastasel juhul ma pean teid katkestama. meil on nagu hääletused ette nähtud ja nagu ma ennist selgitasin, on tegemist päevaga, kus kolleegid ka koju sõidavad. esmalt äh, Rahvapartei nimel härra Papa-Nikolau, äh, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud äh, president, härra volinik. me saame ainult nõustuda sellega, mis te ütlesite. ma tahaksin teile rääkida kõikidest neist probleemidest, äh, millega on kokku puutunud äh, Kreeka äh, kaaskodanikud seoses eksitava reklaamiga. nimelt üks sellistest ettevõtetest saadab laiali dokumendi ja väikses kirjas on öeldud dokumendil, et ajakohastamine on tasuta kodanikud, nähes, et nad peavad äh, lünki täitma, siis täidavadki vormi ära ja saadavad tagasi. aga all väga väikeses kirjas on kirjas, et nad peavad siiski maksma aastas tuhat eurot, nagu ka härra Pusutil ütles. seejärel aeg läheb edasi. Äh, seejärel äh, saadab kirja neile vastava ettevõtte juriidiline esindaja ja ta kirjutab, et nad peavad maksma kolm tuhat viissada viiskümmend üheksa eurot ja kolmkümmend kaheksa senti, sellepärast et vahepeal on ka intressid äh, kuhjunud ning tuleb vast-, äh, maksta ka juriidilise abi eest. Ehm, meil on olemas õiguslik raamistik, meil on direktiivid, aga mil määral neid ikkagi ellu ko-, äh, rakendatakse liikmesriikides. ma usun, et me peame võimalikult kiiresti nende probleemide vastu seisma. tegemist on äh, kodanike probleemidega, me peame neid aitama, kodanikud peavad mõistma seda, et äh, me ei ole kuskil kaugel, ei tegele ainult suurte Euroopa probleemidega, vaid tegeleme ka igapäevaste küsimustega, seega me peame võimalikult kiiresti lahenduse leidma. suur aitäh ja proua Vlasikov, üks minut. suur tänu äh, proua president, härra volinik, kõigepealt tuleb öelda, et need ettevõtted ei ole mitte ainult eksitavalt käitunud, vaid äh, ka suisa valelikult äh, ja kuritegelikult äh, käitunud. ettevõtlus peaks panustama ühiskonda, kuid kui nende eesmärgiks on valetada ja peibutada ja ahvatleda teisi inimesi selleks, et nende seljas rikkaks saada, siis on tegemist pettusega ja see on ebaseaduslik. ning tuleb öelda ka seda, et et äh, nad on ju käitunud, need eksitavad ärikataloogid, äh, vastu võetud eksitava ja võrdleva reklaami kohta käiva direktiivi äh, osas, me ei pea võtma vastu mitte mingisugust uut seadusandlust, vaid rakendama seda, mis on juba vastu võetud. aga tegemist on kindlasti piiriülese probleemiga ning VKE-d või üksiküritajad ei saa kahjuks selliseid suuri ettevõtteid kohtusse kaevata, neil ei ole selleks vahendeid kas komisjonil on kavas ka mingisugune infokampaania taoliste eksitavate tavade kohta äh, välja kavandada, järgmisena saab sõna proua Harkin, kellel on kaks ja pool minutit. suur tänu, proua president, kas kaks ja pool või poolteist? küsib kõneleja. ei kuule, mida vastab proua president härra volinik, ma olen aastate jooksul kohtunud tohutul arvul eh, Iiri kodanikega, kes on sattunud eksitavate ärikataloogide ohvriks. ma näiteks kohtusin ühe koolisekretäriga, sellepärast et ta pidi ise oma taskust kaks tuhat eurot maksma, kuna eh, tema kirjutas selle vormi ja koolil ei ole aega seda allkirjastada ja ta oli ka täiesti muserdatud, sellepärast et ta arvas, et ta on ainus loll, kes sellesse lõksu on langunud, langenud, aga neid on tuhandeid, neid inimesi. alles hiljuti äh, kohtusin ühe vanema naisterahvaga äh,, kes äh, ka täitis sellise vormi, millel oli teatavaid äh, vigu, ta ajakaotas selle vormi ja tulemuseks oli siis see, et aastaid terroriseeriti teda igasuguste väljanõudmistega ja ta lõpuks ei julgenud lihtsalt neid äh, kirju avada ma ei saanud talle öelda, et jätke see raha maksmata, ainus, mis ma sain öelda, et oleks, kui mina oleksin teie, siis ma seda ei maksaks. ja see oli kõige parem äh, nõu, mis ma sain anda sellises olukorras ja neid näiteid on palju ja palju ja te olete nendega ise ka kursis tõsi on see, et äh, Euroopa kodanikud ootavad ju ometigi meilt, et Euroopa seadusandlus neid kaitseb ja nad ei mõista seda, et miks neid ei kaitsta siin on teatav kahetimõistetavus, nagu ma ütlesin, äh, mina ütlen kodanikele, et ma arvan küll, et nad on kaet-, kaitstud, aga ma ei saa seda mitte kuidagi garanteerida. nagu mina aru saan, siis üks nendest ettevõtetest mõisteti süüdi Hispaania ühes piirkonnas, aga ta lihtsalt kolis ennast siis selle peale ümber ja jätkas oma tegevust kuskil mujal Äh, probleem kodanike jaoks on see, et nad ei tea, kuidas õigussüsteemid toimivad teistes liikmesriikides, nad küll võib-olla arvavad, et oma kodus on nad kaitstud, kuid nad ei tea, mis toimub teistes liikmesriikides ja loomulikult, kui need ettevõtted Euroopa Liidust äh, väljapoole kolivad, siis see tekitab jällegi kodanikes teatavat muret. nii et hea on kuulda, et komisjon on meie muredega kursis ja jagab meie muret ja et teie peamiseks eesmärgiks on suurendada koostööd liikmesriikide vahel ja et keskendute praegu piiriülestele ettevõtetele ja tuleb teavitada ettevõtteid ja kodanikke, et ütlete asju, asi on pakiline, aga see on pakiline olnud aastaid juba äh, kodanikud näevad väga paljusid aspekte Euroopa seadusandluses, kus asjad on pakti, pakilised, aga nad ei saa aru, miks Euroopa seadusandlus neid ei kaitse, näiteks selliste ärikataloogide vastu. ja sõna pakiline tähendab ikka seda, et ära tuleb teha midagi kohe ja praegu. suur tänu, proua Hargin ja järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad ja härra Stevenson, teil on üks minut. suur tänu, proua president Äh, proua president, ma olen äh, sada protsenti nõus sellega, mida ütles proua Harki. minu valimisringkonnas Šotimaal on just nimelt vanemad inimesed, sellised inimesed, kes äh, peavad kodumajutusettevõtteid, need, kes peaasjalikult langevad sellise kuritegevuse ohvriks, nad panevad oma aadressid nendesse ärikataloogidesse, selle peale saadetakse neile tuhandeeurone arve ja vanemad inimesed on täiesti kabuhirmus, kui neile saadetakse selliseid ähvardavaid kirju nii-öelda nende ettevõtete juriidilistelt esindajatelt. tegemist on piiriülese kuritegevusega need on ettevõtted, kes äh, saavad inimeste äh, aadressid kätte, need äh, ettevõtted tuleb kinni panna, kohtu ette tuua ja kaitsta Euroopa kodanikku. kui mõni nendest pöördub minu poole, minu valimisringkonnas, siis ma ütlen, et kirjutage palun ettevõttele tagasi ja öelge, et kogu ülejäänud kirjavahetus saata palun minu rahvasaadikutele rahvasaadikule ja ausalt öeldes pärast seda need kirjad ka lõpevad, aga sellised inimesed tuleb lihtsalt kinni panna. suur tänu, järgmisena saab sõna roheliste nimel äh, kolleeg Taylor. suur tänu, seda äh, resolutsiooni on hädasti vaja, kuigi aastal kaks tuhat kuus võeti vastu direktiiv, on selge see, et see ei toimi nii hästi, kui ta võiks need ettevõtted, millest me oleme rääkinud, eksisteerivad lihtsalt selleks, et välja petta inimestelt ja organisatsioonidelt äh, raha, kuigi need on heausksed inimesed, kes tihti on, äh, peavad hakkama saama väga piskuga ja äh, ka vabaühendustelt, kellel eelarved on väga väikesed, kasutatakse ära nii-öelda raketid, reketitehnikat ja nõutakse inimestelt raha välja. meie sõnum on aga ilmselt selge ka see, et kui mõni pakkumine toimub, tundub ülihea olevat ja isegi liiga hea, siis ta ilmselt ongi liiga hea. Need häi-, äh, haid tuleb aga peatada, kes teisi niimoodi petavad. meie fraktsioon toetab seda resolutsiooni, see on õigel ajal esitatud, äh, sellepärast, ja sisu on ka õige, sest et nõuab komisjonilt seda, et liikmesriikidelt omakorda nõutakse direktiivi aktiivset täitmist suur tänu ja järgmisena saab sõna EFD fraktsiooni nimel härra Clark. lugupeetud äh, kõnelejad, lugupeetud kuulajad, püütud on neid äh, ettevõtteid ju kinni panna, kuid äh, see ei õnnestu mais äh, kaks tuhat üheksa Ühendkuningriigi kohus arutas samuti neid küsimusi ja leidis, et äh, tegelikult on äh, lepingutes alati sees nõndanimetatud väikeses kirjas tekst. ja peale selle ei ole liikmesriikide kohtutel tihti pädevust nende probleemidega tegeleda, seetõttu probleemid ka jätkuvad kuid äh, miks äh, peaksid sellised ärikataloogid äh, saama karistamatult tegutseda? miks ei ole meie kohtutel võimalik vastutusele võtta teiste liikmesriikide ettevõtteid? see on sellepärast, et meil on kaupade ja teenuste ja inimeste vaba liikumine, mis on kasulik ka terroristidele, varastele ja pättidele, kes kuritarvitavad neid vabadusi, aitäh! Eh, suur aitäh ja nüüd äh, saavad sõna teised kõnelejad. Äh, härra Boulon, poolteist minutit. lugupeetud president, äh, härra volinik, kallid kolleegid eksitavate ärikataloogide puhul võib asja kokku võrda, võtta arvutust. nelisada petitsiooni on esitatud petitsioonide komisjonile viiskümmend tuhat väikeettevõtet, assotsiatsiooni või organisatsiooni on kannatanud ja nad on maksnud eh, tuhat eurot aastas keskeltläbi, nagu ütles härra Pussutil ning see, need arvud peegeldavad ainult osati nende inimeste kannatusi. inimesed eh, võtavad suuri riske, alustades oma ettevõttega eh, ning seda ajal, mis valitseb majanduskriis ning tulevik on ebakindel me peaksime takistama seda, et ohvriks langevad need, kellel ei ole majanduslikke võimalusi eh, sellise pettusega toime tulla. mitmeid lahendusi on võimalik, me peame välja uurima taolise pettuse, selleks, härra volinik, oleks hea, et vaadatakse läbi eksitava ja võrdleva reklaami direktiiv ning et seda tehtaks kiiremini ning samuti tuleks arvestada sellega, et reklaami abil petmine on muutunud eh, üha peenemaks. samuti oleks vaja musta nimekirja taolistest ettevõtetest, eh, kus siis saaks kogutakse vastavat teavet. lisaks sellele pettusevastased ametid äh, liikmesriikides äh, saaksid seeläbi ähm, väga lihtsa vahendi oma kätte, äh, millega mm, ennetada ning heidutada. lisaks sellele on vaja ka karistusmeetmeid, karistused ning trahvid tihtilugu on väiksemad nendest summadest, mida petturid niimoodi koguvad. suur aitäh! suur aitäh, proua Gebart! üks minut. Mm, äh, suur aitäh, lugupeetud volinik. Euroopa Komisjon on äh, mures, nii nagu Euroopa Parlamentki. see on äh, suurepärane, aga tegelikult me ootame juba aastaid, et Euroopa Komisjon midagi teeks. härra Pusutil on ka varem esitanud raporti ning Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ajal me juba arutasime neid küsimusi, esitasime oma seisukoha kuid sellest hoolimata ootavad inimesed siiamaani abi. paljud VKE-d, kes niimoodi petta saavad, on lihtsalt liiga väheste finantsvahenditega, et ennast ise kaitsta, seetõttu peame meie neid kaitsma. ning alles nädala aja eest sain ma kirja, kus valija minu käest küsis, mis ma nüüd tegema pean, mul ei ole raha, ma ei saa palgata advokaati, ma ei saa mitte midagi ette võtta ma arvan, et meie siin kojas peame tagama, et kõikidel inimestel oleksid vajalikud vahendid selliste probleemidega toimetulekuks. see on ühiskonna äh, probleem, me peame selle lahendama. suur aitäh, et te pidasite ka kõne ajast kinni, proua Stiiler, üks minut. lugupeetud president, suur aitäh see äh, teema, mida me täna arutame, ebaausad ja petturlikud tavad, puudutavad ennekõike VKE-sid kogu Euroopas, see tähendab seda, et meil on vaja mingit õiguslikku kaitset. sellised skandaalid ja pettused ei mõjuta mitte ainult äh, VKE-sid majanduslikus mõttes, vaid see on ka moraalselt vale, inimene usub, et ta saab tasuta teenuse, kuid tegelikult mitte ning Euroopa Parlament, Euroopa Liit peab neid kuidagi aitama. Euroopa Komisjon on kohustatud kõigepealt mõtlema väiksema liikmele, kes on kaitsetum. ma olen seda teemat mitmeid kordi tõstatanud, nagu paljud teisedki kolleegid, ning Euroopa Komisjon ei ole sellest hoolimata teinud midagi, mis otseselt kedagi aitaks. miks see nii on? kogu aeg tehakse mingeid küsitlusi, mingeid uuringuid, tehakse koosolekuid sidusrühmadega, aga meil on vaja konkreetseid tegusid, mitte lihtsalt sõnamulinat me oleme oodanud, nüüd ootame selle aasta lõpuni, võib-olla ootame veel mõne aja ja mitte midagi ei juhtu, sellest meile ei piisa, meil on vaja, et midagi tehtaks. võttes arvesse, et pettused on üle-euroopalised ning piiriülesed, on vaja, et Euroopa Komisjon võtaks vastu mingid õiguslikud vahendid, mille abil VKS-id aidata ja eh, petjad vastutusele võtta ning eh, petjad saavad tegutseda niikaua, kuni Euroopa Komisjon oma tööd ei tee. aitäh! Eh, aitäh ja üks minut proua Brender, kas lugupeetud äh, volinik, lugupeetud president, Euroopa Parlamendil on esitatud äh, sadu petitsioone kõikidelt äh, VKE-delt kõikjal üle Euroopa, kes on nende pettuste ohvriks langenud. Nad on pidanud maksma tasusid, mida nad tegelikult kellelegi ei võlgne ja see on olnud neile majanduslikult väga raske. tihti on ohvrid nii väikesed, et neil ei ole võimalik midagi ette võtta kataloogettevõtted võtavad sihikule tihti teiste liikmesriikide ettevõtted, see loob äh, täiendavat õiguslikku ebakindlust ning kuna ohver tihti ei tea, milline on lepinguõigus teises riigis, siis ta maksabki ning kataloogettevõtted kasutavad seda ära. Euroopa Komisjon on öelnud, et äh, ärikataloogide, selliste ärikataloogide tegevus ei vasta kahe tuhande kuuenda aasta direktiivile, kuid lisaks sellele tuleb ka vaadata, kuidas see direktiiv on liikmesriikides üle võetud, selleks et äh, selgitada kodanikele, sellele, et tegelikult neil on olemas õiguslik kaitse kogu Euroopa Liidus. see, et kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv on liikmesriikides üle võetud, ei tähenda küll seda, et meetmed on piisavalt põhjalikud või et nad on omavahel kokku sobivad, aitäh. proua Rapti, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, taolised eksitavad äritavad, see on nagu vesi nii nagu kui tekib väikegi äh, väljapääs, äh, vesi sinna koguneb ja läbi pääseb. siin meil on mitmeid puudujääke direktiivist juba ning lisaks sellele mm, määrus, mis käsitleb liikmesriikide vahelist äh, koostööd. härra volinik, parlament teid igati toetab, te peate tegutsema ja te peate seda tegema kiiresti, sellepärast et aeg on raha ja kolleegid juba ütlesid kolm aastat vähemalt on juba mööda läinud ja nende kolme aasta vältel need petturid, nagu paljud sellega välja ütlesid ja ma nõustun nendega, petavad äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. VKE-d on aga Euroopa majanduse tuumikuks, nii et palun tegutsege ja tehke seda kiiresti. suur aitäh, proua Raptiga, teie pidasite äh, oma kõne ajast kinni, härra Tarabella lugupeetud äh, president, volinik, kolleegid, tõepoolest on esmatähtis äh, välja selgitada, kas eksitava võrdleva reklaami direktiivi mm, kohaldatakse liikmesriikides nii nagu peab, aga samuti me peame viivitamata teiste põhimõtteliste aspektidega tegelema äh, selles teemavaldkonnas ja muuhulgas võib see puudutada ka muud liiki piiriülest pettust. esmalt info, mida peavad saama tarbijad komisjonilt, liikmesriikidelt ja erinevatelt organisatsioonidelt, ei ole normaalne, et inimesi jällegi petetakse. teiseks, peab olema ohvritel võimalus kasutada kollektiivkaebuste süsteemi, aga seda me ootame juba kakskümmend aastat ja kolmandaks, praegused arutelud, mis puudutavad kohtuvaidluste alternatiivsete lahendamiste reformi, peaksid ette nägema samuti sätteid taoliste pettuste lahendamiseks. härra volinik, me ootame teilt konkreetseid samme ja väga kiiresti, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, vaba mikrofon meil on väga palju sõnavõtusoove, kuna teema on väga huvitav, kõik kolleegid kahjuks sõna ei saa, sellepärast et aega ei ole piisavalt. seega viis, viis kolleegi ja kõik, kes täna hommikul veel sõna ei ole saanud, saavad seda nüüd härra Kelly, üks minut. suur aitäh teile lugupeetud president, tõepoolest, see olukord on täpselt selline, nagu kolleegid on kirjeldanud, ma tean seda ka oma valijaskonna põhjal. Euroopa linnade teejuht on äh, näiteks äh, selline kataloog. ja Kataloonia kohus keelas äh, selle ettevõtte edasise tegutsemisega, Belgia kohus leidis, et tema tegevus on ebaseaduslik ja sellest hoolimata ta tegutseb edasi. nii see olema ei peaks. tegemist on olulise teemaga ja me peaksime seetõttu ühest küljest tõstma ettevõtete teadlikkust kogu Euroopas, nii et nad oleksid palju tähelepanelikumad ja ei langeks sellistesse lõksudesse ja pettuste ohvriks ning teiseks on meil vaja uut õigusloomet, mis näitab, et kui ettevõte pöördub kohtusse, siis on võimalik tagada, et selline ebaseaduslik ärikataloogi omanik kas läheb trellide taha või vähemalt tema tegevus peatatakse, aitäh! suur aitäh, proua Roitova. suur tänu. dokonce i státních institucí které se staly oběťmi podvodů katalogových firem. pod dojmem aktu... üsna tihti langevad eh, eksitavate ja võltsivate ärikataloogide ohvriteks ka ametiasutused pakutakse lihtsalt välja tasuta aja, andmete ajakohastamine, aga tegelikult tuleb selle eest maksta tuhandeid eurosid. meil on vaja Euroopa üles lahendust äh, sellistele probleemidele, sellepärast et komisjoni jõupingutustele vaatamata ei ole midagi muutunud mina olen esitanud ise raportöörina paljusid alternatiivseid välja ettepanekuid, äh, sealhulgas võiks olla kindlasti ka seesama must nimekiri nendest ettevõtetest äh, ja liikmesriikidest, kes direktiivist kinni ei pea, meil ei ole mitte ainult vaja ka robustset seadusraamistikku, vaid meil on seda vaja praegu ja kohe. ja ma tahaksin, et komisjon võtaks kasutusele kiiremad menetlustavad, see kõik läheb meie kodanikele väga kalliks maksma ja Euroopal on siin kohu-, kohustus. proua Sanflova, teil on üks minut suur tänu, proua president. mõnede ärikataloogide eksitav äritava on jätkuvalt äh, tõsine probleem. Nad äh, hiilivad seadusest mööda ning äh, ei rakenda seadusandlust väga paljud ohvriks sattunud ei pöördugi kohtusse, kuid need, kes kohtusse pöörduvad, need keskenduvad äh, tehnilistele aspektidele, kuid seda petturid loodavadki, et inimesed lihtsalt kohtusse ei lähe. ja jääb sanktsioneerimata selline tegevus ka kohtutes tihti ja tõesti jääb selline mulje teinekord, et petturitel on suurem kaitse kui kodanikel. kuidas komisjon aga kavatseb äh, seda direktiivi siiski rakendada, kuidas äh, rakendatakse eksitava ja võrdleva reklaami direktiivi? ei saa ju ometi seda probleemi lahendada ilma aktiivsete liikmesriikide poolsete sekkumisteta. suur tänu, härra Schwab, teil on üks minut, palun suur tänu, proua president, Euroopa Rahvapartei fraktsioon toetab selgesõnaliselt seda seisukohta, et me peaksime sellest katkust vabastama väikeettevõtted ja üksiküritajad, mida kujutab endast siis eksitavad ärikataloogid. härra volinik, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et et äh, eksitava ja võrdleva reklaami direktiiv pakub mõningaid lahendusi, mida kahjuks aga liikmesriigid alati ei kasuta. ja meile muidugi valmistab erilist muret äh, selliste tehingute piiriülene iseloom. Need asjad tuleb äh, välja juurida juba eos ja teha seda jagude kaupa Äh, minu meelest probleem keskendub siiski üksikutele liikmesriikidele ja nendele liikmesriikidele tulekski keskenduda, mitte kõigi, mitte laiahaardiliselt tegutseda. suur tänu, proua president, äh, ütleb proua Pasescu. Äh, ärikataloogide kasutamine on väga sage, sellepärast et sellega on hea Eh, eh, oma märk maha saada eh, ja paljud kasutavad seda ka adresside kättesaamiseks ja nii edasi. eksitavad ärikataloogid aga loomulikult tekitavad kõhklusi kodanikes, kes neid katalooge kasutavad. sellisele tegevusele saab aga piiri panna, kui korralikult rakendatakse eksitava ja võrdleva reklaami direktiivi, kuid kahjuks ei ole mitte kõik liikmesriigid seda teksti üle võtnud ja, ja nii ei saa ka ohvriks langenud hüvitist. minu meelest on see väga oluline instrument aga taoliste juhtumite vältimiseks. lisaks sellele tuleb ka ühenduse seadusandlus lõpule viia selleks, et taolised eksitavad ärikataloogid ilmuda ei saa ning ohvritel peab olema võimalus otse pöörduda kohtuinstantside poole. suur tänu, viimasena saab sõna härra Hefner. me ei näinud, et te ju, ma ei näinud kahjuks, et te juba ammu proovisite sõna saada suur tänu, proua president äh,, härra volinik, kallid kolleegid. see tundub tõesti olema Euroopa-ülene probleem. näiteid on pea igast liikmesriigist, minul endalgi laua peal terve virn. ja probleem on selles, äh, nii nagu me mitu korda oleme ka öelnud, et et äh, vastu on küll võetud kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, kahe tuhande kaheksandal aastal oli asi arutelul petitsioonide komisjonis siin täiskogus, aga mitte midagi ei ole muutunud, probleem on hoopis suuremaks läinud. härra Oettinger, äh, kuulasin teid, teie avasõnade ajal ja ka teie tunnistasite seda, et probleem on jätkuv äh, võtke seda probleemi aga tõsiselt, sellepärast et teil on teatavad tegutsemishoovad see puudutab ju eriti valusalt VKE-sid ja pereettevõtteid, kõige väiksemaid ettevõtteid, kes on aga ometigi meie majanduste ja ühiskondade selgrooks. me ei saa, kui me seadusandlust ei rakenda, siis äh, see kahju ainult suureneb. suur tänu, sellega on kõnelejate nimekiri ammendatud, aga viimasena saab sõna veel äh, härra äh, Oettinger suur tänu, proua president, austatud parlamendisaadikud. ma olen väga tänulik teile selle analüüsi eest, mis on sügav ja ühtne. Te julgustate komisjoni, eriti volinik Reningut, kes selle teema eest vastutab, andama, andma hinnangut tänase Euroopa seadusandluse nõrkuste äh, või ka tugevuste osas. ja et tuleb välja tuua need valdkonnad, kus äh, tuleb äh, kas siis võtta ette ümbersõnastamine või teksti kaasajastada. kahe tuhande kuuenda aasta direktiivi rakendatakse liikmesriikides, probleem ei ole selles. probleem ei ole olnud äh, direktiivi ülevõtmisega kohalikku seadusandlusesse. asi on selles, et tegemist on piiriüleste juhtumitega ja koostöö liikmesriikide vastavate ametkondade puhul jätab teinekord äh, mõneti soovida. Äh, tihti võib juhtuda seda, et äh, ametkondadesse jõudnud infot ei kontrollita ja kui seda tehakse, siis tuuakse sisse osades liikmesriikides kriminaalõigustik, äh, teistes tehakse seda halduskohtutes, nii et erinevused on suured. kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv puudutab äh, eksitavat äritegevust või pettuseid, kuid ainult seoses tarbijaga. see direktiiv ei paku kaitset äh, ettevõtetele, kes on äh, sattunud teiste ettevõtete ohvriks ning kodanik üksiküritajana või väikeüritajana seega ei ole kaetud äh, taolise äh, petliku, petturliku tegevuse eest. kui me aga tahame direktiivi pädevust laiendada ja et see ulatus kataks ka ettevõtete vahelist tegevust, siis seda tegelikult eh, tihti eh, äriringkondade ettevõtted ei taha. üsna tihti puudutab eh, liikmesriikide karistusseadustik ettevõtte tegevust kodaniku vastu mitte ettevõtete vahelist äh, tegevust. ja sellepärast ei tahetud seda tuua sisse, seda mõõdet ka Euroopa seadusandlusesse. kuid komisjon on mures sellepärast, et lõpuks võib juhtuda nii, et meil ei olegi üldse direktiivi. kui komisjon nõuaks seda, et äh, direktiivi ulatust laiendataks ja et äh, mindaks kaugemale äh, ainult äh, üksiku, üksikisiku vastu suunatud pettustest, siis võib-olla see direktiiv oleks jäänud sündimata. aga me teame, et sellised asjad toimuvad ja loodetavasti järgmises ümbersõnastamises siiski ka see asi sisse saab. see asi tuleb vaatlusele järgmisel aastal ilma igasuguste viivitusteta. ning lisaks sellele tahaks loota ka seda, et liikmesriigid nagu näiteks Austria, Prantsusmaa ja Belgia kasutavad äh, karistusseadustikku äh, üksikisiku vastu suunatud pettuste puhul, kuid alati see ei rakendu reeglitepäraselt tekib küsimus, et meil oleks või, vaja võib-olla Euroopa ülest süsteemi, mis kaitseks ka üksiküritajaid ja väikeettevõtteid. suur tänu, härra volinik, ütleb proua president. kallid kolleegid, mul on esitatud resolutsiooni ettepanek selle arutelu kokkuvõtmiseks, selle on teinud pensioonide komisjon ja